So dear colleagues, we're going to make a start. kallid kolleegid, me alustame. kuna meil on täna pärasõhtul üsna palju vaja läbi hääletada, ma tänan neid, kes on kohale tulnud ähm, päevakorra alguspunktiks kohtumisel volinik Kingiga. ma alustan tavalistest teadetega me peame heaks kiitma päevakorra see on libe komisjoni eh, viimane koosolek käesoleval aastal, kuigi meil on veel kolm tundi hääletamist ees. ja ma tahan tänada teid kõiki tehtud töö eest ja soovida teile head kahe tuhande üheksateistkümnendat aastat. ja ma räägin sellest nüüd, sest pärast hääletamist ei ole mõtet sellest rääkida, kui kõik on juba pahased ja vihased meil on mõningad muudatused päevakorra projektis. punkt kolmteist, Olafi poolt läbi viidud uurimised ja Euroopa prokuratuuri ja Olafi uuringute efektiivsused on edasi lükatud viies ja kuues punkt toimu, tulevad arutlusele pärast hääletamist ja kui muid muudatusettepanekut ei ole, siis päevakord on heaks kiidetud ja me peame heaks kiitma ka kümnenda septembri kaks tuhat kaheksateist ja üheteistkümnenda detsembri kaks tuhat seitseteist äh, protokollid. ja tõlge on täna kõikides keeltes, välja arvatud äh, Taani, Hollandi, Kreeka, Rootsi, Tšehhi Mal, Malta, Rumeenia, Horvaatia keeles. mul on veel üks teadaanne ka Austria eesistuja kohta. mõned kolleegid teavad, et ma kutsusin Austria eesistuja esindajat eh, tutvustama meile oma eesistumise järeldusi. libe koosolekuga kahjuks mini, ükski minister ei olnud välja pakutud kuupäeval vaba eh, novembri lõpus ja detsembris ja ei ole mõtet pidada arutelu poliitilisel tasandil kui eh, pakuti välja ainult Austria eesistuja haldustasandi esindaja, seetõttu ma tühistasin selle päevakorrapunkti. ja meil on hääletusaeg täna üheksateist viiskümmend kuni kakskümmend üks kakskümmend ja ma loodan, et meil õnnestub hääletus kiiremini läbi viia, kuid see on praegu kavandatud ajavahemik hääletamiseks. meil on nüüd väga hea nüüd välja kuulutada neljas päevakorrapunkt äh,, dialoog volinik Kingiga äh, äh, julgeolekuvaldkonnas koostöö Lääne-Balkani riikidega. ja ta on regulaarselt käinud meie koosolekutel, me oleme väga tänulikud selle eest, me täname teid ja ütleme teile tere tulemust, et te tulite arutama meiega Lääne-Balkani teemad. Liibüa koordinaatorid soovisid, et see julgeolekuline dialoog toimuks kaks korda aastas ja iga kohtumine keskendub mingile konkreetsele teemale. eelmised kohtumiste teemad olid Prüm ja äh, broneeringu infoga seotud küsimused. täna me arutame koostööd Lääne-Balkani riikidega julgeoleku valdkonnas. me oleme ka komisjoni dokumendi teile välja saatnud ja kolleegid, kes spetsialiseeruvad sellele teemale, teavad, et koostöö tugevdamine Lääne-Balkani riikidega on äärmiselt oluline ülesanne võitluses organiseeritud kuritegevusega, terrorismiga, andmekaitsel ja kõike seda arvestades eelseisvaid äh, liitumisi. kolleegid teavad, et see on prioriteetne teema ka väga paljude fraktsioonide jaoks ja mul on nüüd hea meel anda äh, sõna volinik Kingile viieteistkümneks minutiks ja selle järel aruteluks. palun, Julian. suur tänu, esimesed daamid ja härrad, tere õhtust, suur tänu, et te kutsusite meid tagasi. Äh, et enne hääletust ja mitte pärast hääletust andsite mulle sõna ja et te valisite selle olulise teema. ma tahaksin lühidalt rääkida äh, sellest, milline on ohupilt, millised on meie ühised väljakutsed äh, koos Lääne-Balkani partneritega ja siis anda teile ülevaade mõningatest olulisemat töö äh, teemadest. me kõik teame, et julgeolekuolukord Lääne-Balkani riikides on äh, raske, kuid sellel on ka vahetu mõju meie julgeolekule, Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu liikmesriikidele. ja meil on päris kindlasti ühine tugev huvi nende väljakutsetega tegelemiseks. põhimõtteliselt ähm, neil mm, on parem olukord, kui me püüame eksportida julgeolekut ja stabiilsust selle asemel, et importida äh, ebastabiilsus. meie koostöö partneritega selles piirkonnas on endiselt tugev see ei ole siiski välistanud teatud väljakasvu. organiseeritud kuritegevus Lääne-Balkanites on väga aktiivne, džihadistid, terrorismid, küberkuritegevus ja strateegiline äh, desinformeerimine on samuti näiteks probleemideks organiseeritud kuritegevuse võrgustikud väga sageli tegelevad relvade äh, ebaseadusliku kaubandusega ja narkootikumide salakaubandusega. albaaniakeelsed rühmitused tegutsevad mitmetes liikmesriikides, hangeldavad kara, varaga, röövimisega äh, äh, varastavad raha äh, pangaautomaatidest ja nii edasi. Albiinia on ka sihtriik Euroopa Liidus varastatud autodele ja see on ka põhiline allikas narkootikumidele, mis veetakse salakaubana Euroopa Liidu. sünteetiliste ähm, narkoainete tootmine toimub Serbias äh, ja Montenegrost kokaiin, mis saabub sinna äh, kas äh, õhu- või mereteid pidi ja on mõeldud Lääne-Euroopale. terrorismi kohta Europoli arvates äh, terroristist välisvõitlejaid ja nende perekonnaliikmed Lääne-Balkanist, kes on lahkunud Süüria ja Iraagi konfliktipiirkondades, on kuni üks tuhat, millest umbes kolmkümmend viis protsenti on tagasi pöördunud ja need tagasipöördujad Lääne-Balkani riikides ja ka meie oma riikides on ohuallikaks. Lääne-Balkani riikides on nad ohuks selle piirkonnale ja kaugemalegi, kuna neid võidakse kasutada usulise radikalismi levitamisel vanglates või mõningates juhtudel äh, kuna neile on antud üsna lühikesed karistusajad ja vabastatakse kinnipidamisasutustest üsna kiiresti ja mõnikord eh, ei jälgita enam nende tegevust ja nende mõju kogukonnale. Eh, nende ideoloogiline mõju on samuti oluline radikaliseerimise salafismi ja valahabismi levitamisel piirkonnas. mis puudutab rahapesu ja terrorismi rahastamist, Bosnia-Hertsegoviina on praegu Euroopa Liidu nimekirjas kõrgendatud riskiga riikide nimekirjas ja Serbia, samuti äh, Albaania on FTF-i äh, jälgimispiiridel ja võidakse sinna nimekirja kanda kahekümne kahekümnendal aastal. Äh, tulirelvad, väga paljude Lääne-Balkanit raputanud sõnade järel on väga suured relvakogused jäänud tsiviilelanikkonnakonna pool kuni üks, poolteist miljonit äh, majapidamist omavad relvi. kui me räägime nüüd salakaubandusest, siis äh, umbes kakssada kakskümmend tuhat ebaseaduslikku relva äh, ringleb ainuüksi Serbias. Bortsias, Herzegovinas on kõige suurem arv tulirelvi isiku kohta piirkonnal. endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonia on sihtriigiks ja Ähm, lähteriigiks äh, ebaseadusliku tulirelvade äh, salakaupa peal. kui me räägime küberkuritegevusest, siis see on väga palju kasvanud viimastel aastatel nii oma äh, sageduse kui ka mõju pärast. kui Montenegros kaks tuhat kaksteist oli ainult kuus rünnakut, siis seitsmeteistkümnenda aastal üle seitsmesaja Need rünnakute eskaleerumine on põhiliselt seotud Venemaa poolt spondeeritud häkkerite poolt, äh, kes üritasid äh, takistada Montenegrot ühinemist NATO-ga ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liiduga. süberkuritegevuse levik, ressursid, struktuurid ja mitmesugused muud aspektid on üsna mm, äh, vähesed kui me räägime propaganda, siis nad püüavad võtta sihikule need kogukonnad, kus niisugune sotsiaalne usaldus on üsna madal. samas äh, meedia äh, kirjaoskus on samuti äh, probleemiks ja see veelgi äh, õõnestab äh, ühtekuuluvust kui me räägime küberkuritegevust, selle vastu võitlemise Euroopa Liit on võtnud mitmed meetmed, et tugevdada meie koostööd Lääne-Balkani partneritega. viiendal oktoobril Euroopa Liit ja meie piirkonna partnerid sõlmisid ühise tegevuskava terrorismi vastu võitlemiseks, mis on oluline samm meie koostöös see ühine tegevuskava lähtub äh, Lääne-Balkani strateegiast ja äh, Sofia deklaratsioonist ja tugevdab koostööd terrorismivastase võtmes. sellel on viis eesmärgi. tugev raamistik äh, terrorismi ja radikaliseerimise vastu võitlemisel, ennetamine, tõhus infovahetus, terroristide rahastamise vastu võitlemine, kodanike ja taristu kaitse komisjon on juba toetanud Lääne-Balkani partnerid, äh, loonud vastavad riiklikud koordinaatorid ja nende bürood, et äh, võidelda äh, vägivaldse äärmusluse vastu ja nüüd partnerid, välja arvatud Serbia, on juba sellised riiklikud koordinaatorid loonud selleks on loodud piirkondlikud ennetamiskeskused ja vastava võrgustiku, kuhu kuuluvad need koordinaatorid. komisjon rahastab neid projekte, et toetada Lääne-Balkanit äh, radikaliseerimise vastuvõtlemisel. kaksteist miljonit eurot on äh, äh, vastavalt eraldatud ja toetanud ka nende first line project'id äh, politseinike, mis aitab luua vastavad käsiraamatud, juhendid ja tõlkida need Lääne-Balkani riikide keeltesse. Iraan on toetanud mitmeid töötubasid ja korraldanud Sofias konverentse ja see puudutab äh, terroristist välisvõtlejate tagasi. Albeenia, Bosnia-Hertsegoviina ja Serbia on osalenud nendel Europoli poolt korraldatud äh, kohtumistel selleks, et tutvuda sellele, äh, kuidas tuvastada terroristlikku sisu ja kuidas ma maha võtta vastavad internetiplatvormid. selleks, et äh, toetada Lääne-Balkani riike võitluses organiseeritud kuritegevuse, äh, on arvestatav see, et see on oluline ka meie julgeolekule. terroristid äh, püüavad leida vastavaid rava, va, ressursse, et omandada ähm, tulirelvu ja muid vajalikke tulirelvade kaubitsemine Berliini protsessi ministrite taseme kohtumisel Londonis võeti vastu vastu tegevuskava, mis puudutab ebaseaduslikku eba, tulirelvade ja lõhkeaine ähm, ka kaubitsemist ja selleks on tegelikult selged tähtajad ja eesmärgid. lisaks sellele äh, praegu vaadatakse läbi ka komisjoni poolt vastavat tegevuskava ja me me koostame lõpuks äh, nende lahtiste küsimuste kohta aruande kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguse. ühiste äh, äh, kohtumistelt kaasatakse ka Europoli ja liikmesriikide õiguskaitseorganite esindajad. räägitakse ka arreteerimisest ja tulirelvade konfiskeerimist. prioriteediks on nüüd riiklike tulirelvade kontaktpunktide loomine kõikides nendes riikides ja tõhustada vastavat äh, teabevahetust. Äh, dialoog narkootikumide teemal toimus aprillis ja keskendus selles, kuidas konfiskeerida ja hävitada need narko-, ähm, uimastid ja kuidas parendada koostööd ka äh, Euroopa vastase, Euroopa vastava keskusega. mis puudutab kübertegevust, siis kahepoolsed kokkulepped Euroopa küberkuritegevuse keskuse ja Lääne-Balkani vahel on juba paigas ja katseprojekt on käivitatud, kuidas suurendada küberturvalisust. siis Euroopa liikmesriigid on toetanud Kosovot, Makedooniat selleks, et suurendada nende vastupanuvõimet ja võtta vastu küberturvalisuse strateegia ning välja töötada vastavad reageerimisrühmad ning luua kakskümmend seitse kontaktpunkti komisjon jätkab toetama, äh, jätkuvalt toetab piirkondlikke programme. Äh, ja me kavandame ka uut küberjulgeoleku ja turvalisuse kava väljatöötamist ja selliste struktuuride loomist, mis ühtlustatakse teatud aja pärast Euroopa Liidu vastava raamistiku, nii nagu see direktiiv on ette võitlus desinformeerimise vastu. kahe tuhande seitsmendal aastal Euroopa välisteenistus äh, moodustas Stratcom Lääne-Balkani rakkerühma nii nagu oli vastav ka idapoolne rakkerühm, selleks, et edendada faktipõhiseid äh, teavet Euroopa Liidu kohta. seega internetipõhine kommunikatsioon äh, annab ka ülevaadet sellest ka, kuidas erinevaid algatusi selles piirkonnas käivitada kui me räägime terrorismi rahastamisest, siis me oleme eraldanud rahalisi vahendeid piirkondlikele projektidele, Tsepoli ja ähm, ÜRO vastava ähm, bürooga, selleks, et suurendada äh, ka Kagu-Euroopas võitlust äh, terrorismi rahastamisega ja me kutsume üles ka Lääne-Balkani vastu võtma äh, ka tugevdatud raamistigi, et võidelda kurjategijate rahastamise ja Äh, tulu konfiskeerimisega. Europol, Eurojust, Sepol, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet teevad koostööd liikmesriikidega ja Lääne-Balkani partneritega. Need on olulised osised Äh, võitluses nende keeruliste julgeolekuriskidega. Europolil on suurenev roll selles piirkonnas ja tal on ka koostöölepingud Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, endise Jugoslaavia Vabariigi Makedooniaga, Montenegro ja Serbiaga. kõik viis äh, riiki omavad ka kontakte ametnike Europolis, et soodustada vastastikust koostööd äh, liikmesriikide ja kolmandate riikidega. Kosovo on Europoli prioriteetne partner läbirääkimiste ja töösuhete loomise, et selleks ametlikustada strateegiline koostöö. Äh, kaks ametnikku Europoli saadetakse Serbiasse ja Albaaniasse, kolmanda ametniku saatmine sõltub sellest, kuidas Bosnia-Hertsegoviinas vastav kontaktkeskus lõi. Eurojust vastavad lepingud on sõlmitud Makedoonia ja Montenegroga, mõlemad riigid on, on ka oma kontakte prokurörid saatnud Eurojusti. koostöö Albaaniaga äh, sõlmiti viiendal oktoobril Teheranis, kuid see ei ole veel jõustunud mis puudustab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametit, siis komisjon on viinud lõpuni läbirääkimised selle ameti staatuse lepingu osas äh, Serbia, Makedoonia ja Albaaniaga. leping Albaaniaga sõlmiti oktoobris, ülejäänud kaks lähikuudel. Äh, Bosnia-Hertsegoviinaga on see läbi, läbirääkimise tehnilised asendid lõppenud, mis võimaldab operatiivametnikel äh, lähetada partnerriikide territooriumile partneritele partnerite ja Euroopa Liidu ühistele piiridele et tugevdada meie piiriturvalisust. komisjon aitab ka riiklike koordinatsioonikeskuste loomist piiri haldamisel. täielikult tegutsev keskus juba tegutseb Kosovos, vastavad struktuurid on loodavas Makedoonias ja Twinning projekti abil kas toetatakse Serbiat ning tehakse kõik vajalikud ettevalmistused ja nende keskuste omavaheline ühendamine toimub kahe tuhande kahekümnendal aastal. meie koolituskeskus CEPOL teeb samuti koostööd kõikide Lääne-Balkani partneritega, et võimaldada nende riikide õiguskaitseametnike osaleda CEPOL-i kursustel ning äh, saada osa meie koolidest. igas riigil on oma tegevuskavad selleks, et neid meetmeid ellu viia. kokkuvõtteks, nagu te näete sellest lühikesest ülevaatest meie koostöö ja meie toetus Lääne-Balkani partneritele võitluses organiseeritud kuritegevuse, terrorismi, küberkuritegevuse ja küberohtudega on oluliselt tugevnenud viimasel ajal. väga palju on juba saavutatud, kuid see on kahesuunaline tegevus. ma tahan tänada Lääne-Balkani ametivõimusid ja partnereid et nad on aktiivselt osalenud selles protsessis ise. selleks, et äh, kujundada meie ühised eesmärgid julgeoleku tugevdamiseks selles piirkonnas. Euroopa Liidul ja Lääne-Balkani riikidel koos on palju paremad võimalused nende ühiste eesmärkide saavutamiseks, kui me ühendame jõud. seetõttu on oluline, et need ühised jõupingutused jätkuvad ja selle nimel me peame tagama selle ühise tegevuskava kiire rakendamise Äh, kõikides Lääne-Balkani partnerriikides ja äh, keskendub nendele prioriteetsetele valdkondadele, mida ma äsja mainisin. suur tänu! Uh, aitäh, lugupeetud volinik! kolleegid, kas teil on sõnasoove? kõigepealt Roberta Metsalu, Maik-, Mikael Puuni, Natali. nii et alustame Roberta Metsaluga, palun. aitäh, aitäh volinikule, et te võtsite aega eh, es-, Strasbourgi esmaspäeval, et eh, tulite meie komisjoni. aitäh, et eh, rääkisite mm, väga selgesõnaliselt sellest teemast ja mis puudutab Sofia tippkohtumist, siis seal peaministrid lubasid tõhustada ühistööd terrorismivastase võitluse Äh, vastu äh, muuhulgas äh, äärmusluse ja tagasipöörduvate võitlejate mm, küsimuses, see on väga oluline ja mis puudutab seda koostööd ja äh, ja organiseeritud kuritegevuse mm, küsimuses. novembri lõpus parlament võttis vastu Euroopa Komisjoni iga-aastase aruande Serbia, Montenegro, Albaania kohta äh, aga vaja on teha rohkemat, selge on see, et mida äh, jõukam on lään- ja stabiilsem on äh, Lääne-Balkan, seda jõukam ja stabiilsem on Euroopa ja kõige olulisem meie jaoks peab olema õigusriikluse põhimõtte kaitsmine, organiseeritud äh, kuritegevuse ja korruptsiooni vastane võitlus, see on minu fraktsiooni jaoks ka prioriteet, sellepärast et Lääne-Balkan peab olema üks meie peamistest partneritest terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. volinik, te mainisite äh, relvade teekaarti, mis võeti vastu Londonis. ma sooviksin saada rohkem äh, detaile mm, sihtriikide osas, äh, mis puudutab äh, relvi, mida tuuakse Balkani riikidest Euroopa Liitu. paar nädalat tagasi käisime Roomas Äh, käis äh, Guardia de Finanzal külas ja seal oli juttu sellest, et praegu on tegemist väga suure ohuga ja end-, äh, seoses uimastitega, mida Albaaniast tuuakse Euroopa Liitu, tahaks küsida teilt, et kas teil on andmeid selle kohta, et kas lõppkliendid on äh, Äh, selles riigis, kuhu tuuakse need uimasteid või on tegemist võrgustikuga äh, Schengeni piiride ületamiseks ja kas me näeme mingisuguseid konkreetseid, äh, konkreetseid samme ja e-, edusamme seoses väikerelvade smugeldamisega piiriüleselt? aitäh, Mihkel Pooni, palun! aitäh, volinik, teile selle sõnavõtu eest ja jõupingutuste eest luua koostööd Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide vahel. mul on kolm küsimust. esimene puudutab teie hinnangut Lääne-Balkani tuleviku kohta et seal on äh, järjest rohkem ohte, mitmemõõtelisi, mõõtmelisi ohte, mis äh, seonduvad äh, tulirelvade, rahapesu, organiseeritud kuritegevuse ja uimastikaubandusega ja nii edasi, et kui me vaatame andmeid, siis on selge, et see võiks olla kõige ohtlikum ähm, paik Euroopa Liidu piiride läheduses. ja teine küsimus puudutab äh, teie hinnangut äh, Vene mõjule. ma ei räägi siin poliitilistest küsimustest äh, ja riigijuhtimisest, vaid ma räägin organiseeritud kuritegevusest äh, ja kurjategijatest, et äh, milliseks peate teie seda olukorda Lääne-Balkanil ja viimane küsimus puudutab äh, küberturvalisust. Te mainisite infoturbe direktiivi, et on olemas võimalus teha head koostööd, kasutades ka ENISA-t ja mõningate Lääne-Balkani riikide esindajaid, aga ei ole päris selge, kas Niisa saaks kutsuda üles äh, nende riikide esindajaid, et äh, meil oleks nendega stabiilne ja jätkuv koostöö. mida te arvate, et äh, milline see olukord võiks olla, et kuidas me saaksime selleni jõuda? aitäh, Birgit Sippel, palun! aitäh selle sõnavõtu eest. tahaksin keskenduda konkreetsetele küsimustele, et alguses te mainisite Balkani riikidest lahkuvate välisvõitlejate arvu ja nende inimeste määra, kes tagasi pöördusid. nii et minu esimene küsimus on, et äh, kas te palun äh, avaldaksite, et kust äh, need andmed pärit on, kas tegemist on Balkani riikide politsei andmetega või Euroopa allikaga? ja teine küsimus, kui on juttu inimestest, kes pöörduvad tagasi ja kuritegusid toime panevad, siis te mainisite ka rahastust, mida Euroopa Komisjon annab radikaliseerumise ennetamiseks ja see on muidugi väga oluline selleks, et vältida inimeste radikaliseerumist, aga tahaksin küsida, et kas on mingid konkreetsed projektid, mida selles valdkonnas rahastatakse, ennetamaks äh, ära hoidmaks radikaliseerumist ja te rääkisite õigusega ka sellest tõsiasjast, et need riigid teatavas mõttes on Euroopa Liidu jaoks lahtiseks ukseks, kui tegemist on uimastite, salakaubanduse ja muude asjadega, et vaja on teha koostööd äh, julgeoleku valdkonnas, aga minu mulje on, et peamiseks mureks on Euroopa Liidu julgeoleku tugevdamine, aga kuidas on lugu siis äh, julgeolekuga nendes riikides endis ja millised on need põhjused, et, et kuritegevus on nendes riikides nii levinud? kas teil on äh, Balkani partneritega koostööst äh, kujunenud mingi arusaam, et üks peamine äh, põhjus võiks olla see erinev majanduslik ja sotsiaalne olukord, mis nendes riikides on äh, võrreldes Euroopa Liiduga. ma ei ütle siin, et äh, kurjategijad ei tohiks karistada või et neid ei tohiks vanglasse panna, see on vajalik, aga selleks, et äh, probleeme lahendada pikas perspektiivis, kas majanduslik ja sotsiaalne olukord on ka teemadest, üks nendest teemadest, mida te käsitlete Lääne-Balkani partneritega ja kas äh, see pidev töö, mida tehakse äh, julgeolekujõududega, et kas äh, sellega võiks kaasas käia ka äh, majanduslikud meetmed või e, et e, et kuidas me saaksime sellise olukorra luua, et julgeolek ei oleks mitte ainult meie huvides, vaid ka Lääne-Balkani riikide huvides? ja kas te saaksite meile öelda, et kas te olete äh, nõus sellega, et majanduslik olukord et kas, kas majanduslikku olukorra, olukorda on teie küsim-, kõnelustes käsitletud? Natali Kriisbeck, palun. aitäh, sooviksin volinikku tänada omakorda komisjoni tegevuse eest selles väga olulises äh, valdkonnas, et et äh, te andsite meile ülevaate ilma igasuguste järeleandmisteta, ähm, mis nõuab, et äh, seda äh, olukorrast, mis nõuab koostöö tegemist mitte ainult Balk-, Lääne-Balkani riikidega, vaid ka, ka sellest, selle, selleks, et Euroopa Liidu stabiilsust suurendada et aitäh ja väga huvitavad on need jõupingutused, muuhulgas ka ametite tegutsemine selles piirkonnas euro just oma kontaktpunktide võrgustikega ja kontaktprokuröridega äh, Europol, mis äh, on ja Frontexi süsteemi parandamine mm, ja ka Lääne-Balkani riikide elanike julgeoleku parandamine see kõik on võimaldanud ähm, meil omada paremaid vahendeid nende väljakutsetega võitlemiseks, mis äh, meid kõiki muretsema panevad, äh, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, äh, relvakaubandus, uimastikaubandus ja ka terrorismivastane võitlus. ja kordan siin üle osaliselt äh, Michal Booni küsimust, äh, mis puudutas meie mõju selle äh, piirkondlikul äh, platvormil, aga seal on ka teised mõjutajad, mm, Venemaa, aga ka Hiina, järjest olulisema majandustegevusega seoses siiditeega ja Venemaa puhul on samuti tegemist mõjuga, mis konkureerib muuhulgas ka Euroopa Liidu mõjuga. et härra volinik, kas te võiksite palun vastata sellele, et äh, millist kultuuri me üritame sellesse väga keerukasse mängu sisse tuua, kui on tegemist erinevate mõjudega Lääne-Balkanil? ja teine küsimus on äh, lihtsam äh, või pigem mitte, pigem tehnilisem, et äh, komisjoni töös, mis puudutab ähm, organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust, siis me omistame sellele väga suurt tähtsust, aga ähm, mis puudutab radikaliseerumist, kas äh, see on ka üks nendest meetmetest, äh, millega ähm, on tegeldud Lääne-Balkanil? lugupeetud kolleegid, kuna meil on äh, Äh, siin äh, varsti tulemas hääletused, siis Romeo ja Kornelia äh, Ernst ja Joosef Weidenholzer saavad veel sõna. aitäh selle ülevaate eest. meile räägitakse järjest rohkem inimõiguste rikkumistest, eriti seoses ähm, romadega ja tahtsin küsida teie arvamust ähm, ja ka homoseksuaalide ja transseksuaalide kohta on äh, teated, et neid koheldakse halvast, halvasti ja eriti, mis puudutab õigusriiklust Bosnia ja Hertsegoviinas, kus tegemist on mitmekultuurilise kogukonnaga, et vähemuste olukord on äh, seal väga raske. ja viimane küsimus, kas õiguskindlus nendes riikides on teie arvates pigem halvenenud ja mis teie arvates võiks viia õigusriikluse pa-, äh, olukorra paranemiseni nendes riikides? aitäh. aitäh. Joosep Weidenholzer, palun. lühike küsimus. milline on olukord äh, seoses pagulaste olukorraga on äh, tulnud teateid, et Põhja-Bosnias Velika-Gradušas on olukord väga ebaülevaatlik, et seal on tegemist inimkaubanduse ja paljude teiste negatiivsete asjadega ja ma tahaks teada, et kas te teate sellest ja milliseks te hindate seda olukorda julgeoleku aspektist? aitäh ja Kornelia Ernst, palun lõpuks. aitäh aitäh volinikule. kui räägitakse Lääne-Balkanist, siis ähm, ähm, tekitab see mulle probleeme, et seal on tegemist väga erinevate riikide, väga erineva arengutasemega, Serbia, Horvaatia, Sloveenia ja seal on äh, ka sellised riigid nagu Kosovo ja Bosnia-Hertsegoviina, mis ei ole mm, noh, jah, õiged riigid nii et ähm, milliseid jõupingutusi te olete teinud selleks, et äh, äh, seal tegeleda ühelt poolt terrorismivastase võitlusega, aga teiselt küljest ka sotsiaalse arenguga, et äh, sotsiaalsed aspektid mängivad ju ka rolli ja võivad terrorismi puhul samuti oma mõju omada ja min-, mulle valmistab muret õigusriiklus selles piirkonnas. tooksin välja ühe riigi, mille puhul ma olen väga kahtlev, tegemist on Makedooniaga. Makedoonias on äh, väga palju korruptsiooni, igal aastal sada kuni sada viiskümmend miljonit eurot äh, läheb kaduma korruptsiooni tõttu ja toimuvad ka muud asjad. endine peaminister Krojevski mõisteti kaheks aastaks vangi seetõttu ja siis sai ta varjupaika Ungaris, enne kui ta vanglasse läks. ja seda äh, härra Orbani äh, kaitse all. nii et äh, kui edukas saab üleüldse olla mingi strateegia, kui sellised asjad juhtuvad, et osa Euroopa Liidust, käesoleval juhul Ungari, ei pea õigusriiklust oluliseks ja korruptsiooni puhul äh, jagab inimesed sõpradeks ja vaenlasteks ja selliseid kurjategijaid aitab. minu meelest on see tege-, väga suur probleem ja organitega kaubitsemine. me teame, et Kosovos see toimub, eriti laste puhul. mis seal üldse toimub? kas te olete seal midagi ka ära teinud selle vastu, kas on asju, mida saaks veel teha? kõike muud on Romero Franz siin juba maininud, mis puudutab vähemusi ja selle, nende küsimuste kohta sooviks ka vastust saada, aitäh. aitäh, lugupeetud kolleegid. tõepoolest, volinikul tasus äh, tulla siia rääkida Lääne-Balkanist. Äh, selle teema vastu on suur huvi. kas ma võiksin lisada veel ühe küsimuse, ehkki teil neid rohkem küll vaja ei ole? Äh, paljudel nõukogu kohtumistel on käsitletud ähm, ju ähm, julgeoleku küsimusi seoses Lääne-Balkaniga ja tahtsin küsida, et mida teie arvate julgeolekuvolinikuna, et mida te arvate eriti seoses sellega, mida, äh, millest rääkis proua Sippel, et mida te olete kogu selle aja jooksul mõelnud Mm, sellest, et äh, kas äh, sotsiaalmajandusliku olukorra paranemine tähendaks ka seda, et äh, paraneks olukord seoses organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga, mis tundub seal olevat väga sügavalt juurdunud, et kas olukord paraneks, kui sotsiaalmajanduslik oru-, olukord paraneks või on seal väga spetsiifilised korruptsiooni ja õigusriikluse küsimused, sellised piirkondlikud küsimused sest see on alati olnud eh, väga oluline päevakorrapunkt eh, justiits- ja siseasjade nõukogus, et tahaks küsida, milline on teie arvamus? aitäh, aitäh selles, et tunnete huvi eh, selle küsimuse vastu. me oleme nõus, et me peame tõesti väga tugevat tööd tegema selleks, et partnerlust üles ehitada Lääne-Balkani riikidega ja tervet rida äh, Äh, probleeme mm, lahendada, et äh, alustuseks kaks üldist märkust. üks puudutab seda väljakutset seoses äh, sotsiaalmajandusliku olukorra toetamisega selles piirkonnas ja, ja teine, mis puudutab väliseid tegutsejaid. seal ilmselgelt on mingi seos äh, Ehm, see ehm, on riigiti erinev sotsiaalmajandusliku olukorra ja teatavate kuritegevuse liikide eh, esinemise vahel ja just seetõttu eh, on meie julgeolekudialoogiga väga tugevalt seotud eh, ka sotsiaalmajandusliku arengu toetamise programm selles piirkonnas meil on äh, tugevdatud Lääne-Balkani investeeringute strateegia, meil on äh, elemendid, mis on suunatud äh, erasektori ja VKI-de arendamisele, koostöö teadusuuringute vallas, kaubanduslihtsustusmeetmed ja suurem tähelepanu vajadusele kogu piirkonnas tööhõivet ja sotsiaalseid reforme edendada. nii et see on väga oluline aspekt meie tegevuses ja see on seotud äh, julgeolekualaste te tegevustega. mina ei ole sotsioloogia üliõpilane, nii et ma olen siin veidi kõhklev äh, siin mingite järelduste tegemisel, aga ma peaks ütlema, et äh, Lääne-Balkanil on aspekte, äh, mis tähendavad, et sotsiaalmajanduslike olukorra lahendamine mõjutaks veidi vähem ähm, äh, kuritegevuse olukorda. ja mis puudutab välismõju, siis ma kardan, et äh, seal on liiga palju välismõju kogu selles äh, piirkonnas ja see on üks põhjustest, miks on nii oluline, et meil, et me keskenduksime julgeoleku küsimuste lahendamisele. nagu paljud teist mainisid, on üsna palju Vene poolset, Venemaa poolset sekkumist kogu selles piirkonnas. ma ei ütle, et see on ainus piirkond, kus me näeme äh, Venemaa ja Venemaa toetatud sekkumist, aga seda on selles piirkonnas üsna palju, osa sellest on väga sihipärane ja on suunatud reformiprotsesside häirimisele, mis on Euroopa Liidule väga olulised ja on suunatud äh, nende protsesside vastu, mis on et, suunatud sellele, et neid riike lähendada äh, Äh, läänele, NATO-le ja Euroopa Liidule. et me peame sellest olema teadlikud, sellepärast on see küberkuritegevuse vastane ja desinformatsiooni vastane töö nii oluline, aga mit-, see ei piirdu Venemaaga, vaid selles piirkonnas on ka väga palju Vene, Hiina raha, see ei ole samuti ainult selles piirkonnas nii, aga seal toimub päris palju Hiina investeeringuid, mitte ainult füüsilisi investe-, investeeringuid taristusse, vaid on ka IT ja kommunikatsiooniinvesteeringuid äh, selles piirkonnas, me peame sellest olema teadlikud. ja nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus mainisin, on välismõju, mis seondub salafismi ja vahabismiga samuti. ja me peame olema teadlikud sellest, et meie kogu, et kogukonnad selles piirkonnas oma loomuse poolest on vastuvõtlikud sellisele välisele mõjutamisele ja me peame tegema tööd katsete vastu levitada radikaliseerumist ähm, seoses sellise välismõjuga ja kõik need on põhjused, miks me peame tegema rohkem tööd julgeolekuküsimustega ja sellepärast on mul väga hea meel, et saan teiega neid äh, teemasid arutada. ma tean, et aega on vähe, väga kiiresti vastaksin mõnele sihipärasele küsimusele. mis puudutab relvi, siis Londoni protsess pani paika mõned uued äh, eesmärgid, mis olid ette nähtud tuleviku jaoks, aga on juba olemas olnud komisjoni juhitud protsess, me vaatame seda praegu läbi ja selle läbivaatamise tulemused avaldame järgmise aasta alguses, ma loodan, et see näitab seda, et olukord on mingil määral paranenud, aga on selgelt tegemist relvade salakaubaveoga Lääne-Balkanilt äh, Euroopa Liitu. üks äh, näide, millest praegu pressis kirjutatakse, on Lääne-Balkani äh, granaadid, mis on jõudnud Rootsi, aga on ka teisi näiteid ja sellepärast on väga oluline, et me jätkaks tööd selle küsimusega. ja mis puudutab võrgustike küsimust, ma ei ole üllatunud, nagu ma oma sõnavõtus mainisin, et üle kogu Euroopa terve rida liikmesriike on hädas Albaania organiseeritud kuritegevusega, nii et ei ole üldse üllatav, et sellega tegeldi Roomas, see ei ole äh, Äh, probleem ainult nende riikide jaoks, mis on geograafiliselt Lääne-Balkani riikide lähedal, vaid tegemist on laiema probleemiga ja me oleme sellest teadlikud. ja mis puudutab radikaliseerumise vastast võitlust, siis jah, oleme väga teadlikud vajadusest äh, võidelda radikaliseerumisega. sellepärast oleme ka näinud ette terve rea pilootprojekte Albaanias, Bosnia-Hertsegoviinas, Kosovos, Makedoonias, Serbias, selleks, et äh, teha koha peal äh, koostööd inimestega, kes tegelevad vastavate haavatud, haavatavate kogukondadega, kasutame seda äh, radikaliseerumise teadlikkuse võrgustikku ja mis puudutab küber teemasid, siis äh, nii selles piirkonnas kui väljaspool on väga palju küberväljakutseid äh, seal piirkonnas, sellepärast et seal on palju küberkuritegevust, aga väljaspool äh, seda piirkonda on tegemist Euroopa Liidus organiseeritud kuri, küberkuritegevusega, mis tegelikult on pärit nendest riikidest, sellest on ka ajakirjanduses juttu olnud. ja see on üks põhi, põhjustest, miks meil on ka äh, mis, eks me oleme teinud tööd selleks, et äh, suurendada nende riikide küberkuritegevuse vastast, äh, vastase võitluse võimekust, miks meil on koostööprogramm alates selle aasta algusest, äh, mille eesmärgiks on küberkuritegevuse vastase võitluse võimekuse parandamine ja tehakse tööd selle nimel, et nad saaksid tulevikus osaleda NISA töös ja oli terve rida küsimusi, mis puudutasid äh, väärtusi ja õigusriiklust, liitumisprotsessi kontekstis äh, on õigusriiklus äh, võtmetähtsusega meie tegevustes, mis puudutavad seda piirkonda ja ka vastavalt sellele, kuidas kandidaatriigid teevad edusamme liitumisprotsessis, see on üks valdkondadest, mida me väga põhjalikult äh, seirame, vaatame, kas kohtusüsteem on sõltumatu, kuidas äh, toimiv, äh, toimib avalik haldus ja kas on tagatud vähemuste ja sõnavabaduse austamine ja viimased riigi aruanded tulid kevadel ja järgmistes käsitletakse jälle neid teemasid ja kui on mingisuguseid erilisi probleeme nendes äh, aruannetes, siis tulen tagasi äh, ja räägin nendest. ning viimane märkus. Äh, volinik Jourova, minu enda nimel tahaks öelda, et me tervitame seda asjaolu, et pärast pikka arutelu justiits- ja siseasjade nõukogus eelmise nädala lõpus saime kokkuleppele, et alustatakse, alustame läbirääkimisi teiega seoses e-tõenditega ja loodan, et meil õnnestub järgnevate nädalate jooksul nende kõnelustega alustada, see on väga oluline teema, seal on väga palju probleeme, ma tean aga digitaalajastus ei äh, lõppe kuritegevuspiiridel ja me peame leidma tõhusa meetodi, kuidas teha koostööd, kuidas äh, võidelda küberkuritegevuse vastu, aitäh okay.! Oh, Cornelia, did you? suur tänu. kas te mäletate Corneliuse küsimust? mulle tundus, et ma vastasin tegelikult, äh, ma vabandan, ma ei üritanud sellest kuidagi e mööda hiilida, ma arvasin, et ma vastasin sellele küsimusele, mis puudutas õigusriigi põhimõtte järgimist. ma ei vastanud äh, varjupaiga küsimuse kohta, kuna, äh, kuna härra Timmermann juba puudutas seda teemat. Te küsisite ka Kosovo kohta ja ma vastan teile kirjalikult. aitäh, volinik. meil oli väga pikk sessioon juba. ma tahaksin nüüd mainida seda, et eh, volinik naaseb üheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal veebruaril ja arutame veel Julgeolekuliidu küsimusi, eh, sealhulgas ka eh, terroristliku veebisisu küsimust. nii et suur tänu volinikule sellele, selle esitluse eest ja suur tänu ka kolleegidele väga arukate küsimuste eest. ja praegu jätkame hääletusega, hääletustega, aitäh. teeme väikese pausi, kui kõikidel on olemas oma elektroonilised hääletuskaardid. kui teil neid ei ole, siis palun need välja otsida. annan teile selleks minutikese ja alustame minuti pärast Um, head kolleegid, kui kõik on valmis, siis võime alustada. kas on keegi, kellel on ununenud see äh, elektrooniline hääletuskaart? kui mitte, siis oleme valmis. ja me alustame äh, teise äh, intellekti ja robootika teemal. meie raportöör, kas soovib midagi öelda? Eh, jah, väga põgusalt tahan tänada kõiki kolleege ja variraportööri, kuna me oleme koostööd teinud tihedalt ja ma arvan, et me oleme väga headele kompromissidele jõudnud, aga teisalt tahaksin teha ettepaneku, et aeg-ajalt me peame naasma selle tehisintellekti arutelu juurde, kuna need küsimused, mida täna arutatakse, üheksa-kümne kuu pärast on perspektiiv täiesti teistsugune. nii et see on äh, meie panus parlamendi töösse. nii et suur tänu kõikidele, et ka variraportöörile. suur tänu, mulle tundub, et meid on kuidagi kahtlaselt vähe, aga lähme sellegipoolest edasi. jätkame. niisiis, esimene kompromissettepanek, hääletus on avatud. Vote is closed hääldus on suletud või siiski mitte, jätkake Is everyone awake? Okay, the vote. kas kõik on ärkvel? jah, hääletus on suletud. vastu võetud, kompromissettepanek kaks, hääletus on avatud. Closed. hääletus lõpeb. vastu võetud. Monika, kas sa võiksid oma kaardi eemaldada, aitäh kompromiss kolm, avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud eh, kakskümmend neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kompromissettepanek viis, hääletus on eh, avatud vabandust, kompromissettepanek neli. hääletus on suletud. vastu võetud, kompromissettepanek viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletamine on alanud. lõppenud vastu võetud. nelikümmend üks, hääletus on alanud. on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissettepanek seitse, alustame hääletust hääletus on lõppenud, vastu võetud. Eh, kompromissettepanek kaheksa, avatud. Eh, lõppenud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa, palun. viiskümmend kaheksa. lõppenud. vastu võetud, kuuskümmend üks hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksa, hääletus on alanud. hääletus on suletud, vastu võetud. kompromissettepanek kümme, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend kolm hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. esimene muudatusettepanek. lõppenud, vastu võetud äh, hääletuste äh,, muudatusettepanek kaks, volitused. hääletus on lõppenud, vastu võetud. põhjenduspunktid kolm, kolmas muudatusettepanek. hääletus on lõppenud, vastu võetud. neljas muudatusettepanek, hääletus on avatud, lõppenud vastu võetud viis. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nimeline hääletus, kogu tekst. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, mitte keegi poolt, vastu võetud, mitte keegi vastu ja vastu võetud. palju õnne raportöörile liigume edasi eh, staatust käsitlev kokkulepe, Albaania vabariik. mul on nüüd eh, olemas siin ka nimekiri, meil on üks muudatusettepanek, artikkel üks, muudatusettepanek üks, vabandust, hääletus on avatud. hääletus on suletud tagasi lükatud. ja nimeline hääletus kogu teksti üle. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolm vastuhäält. kakskümmend kaheksa poolt. järgmine raport õiguste ja väärtuste programmi kohta, kas raportöör soovib sõna? õiguste ja väärtuste programm. tahtsin ainult öelda suur tänu variraportööridele ja kõikidele komisjonidele, kes on osalenud selles töös, tohutult suures töös. suur tänu kõigile. kuuskümmend kuus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. Budget one, hääletus on avatud, lõppenud, vastu võetud. Budget kaks, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek üks, hääletus on avatud suletud. vastu võetud, kompromissettepanek kaks, hääletus on äh, avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromissettepanek kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromissettepanek neli, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek kuus A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kuus B kompromissettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromissettepanek seitse, hääletus on alanud. hääletus on suletud. vastu võetud kompromissettepanek üheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine jääb välja suur tänu, Monika. Budget seitseteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, budget seitseteist. vastu võetud. kolmkümmend kuus, hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend kaheksa lõppenud vastu võetud. AFCO eh, kolmkümmend seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuld nelikümmend. suletud. vastu võetud. FEM kolmkümmend neli hääletus on avatud. suletud vastu võetud, kuld nelikümmend üks, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuld nelikümmend üks, hääletus on avatud. Äh, lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üheksa ja Ahko kolmkümmend kaheksa. hääletus on avatud, lõppenud vastu võetud. viiskümmend, AFCO kolmkümmend üheksa ja Ei, suletud. vastu võetud viiskümmend üks ja AFCO nelikümmend identsed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuld nelikümmend kolm viiskümmend kaks hääletamine on avatud suletud. vastu võetud viiskümmend kolm ja Avko nelikümmend üks identsed. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. FEM kolmkümmend kaheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud. AFCO nelikümmend kaks, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. FEM kolmkümmend üheksa, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. AFCO nelikümmend kolm ja Jüri kakskümmend kaks identsed. hääletamine on avatud, lõppenud vastu võetud. viiskümmend seitse, Avko nelikümmend neli ja Patš kakskümmend üks. identsed, hääletamine on avatud. lõppenud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, Avko nelikümmend viis ja Kuld nelikümmend kuus, identsed, hääletamine on alanud. lõppenud, vastu võetud viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend ja AFCO nelikümmend seitse, identsed, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend üks, AFCO nelikümmend kaheksa ja kuld nelikümmend seitse, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud AFCO nelikümmend üheksa, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. Batch kakskümmend kaks, avatud. hääletamine on lõppenud. kas peame mingi hääletuse uuesti tegema? Batch kakskümmend kaks mingil põhjusel peame batch kakskümmend kaks üle uuesti hääletama. nii et hääletame selle üle uuesti. Batch kakskümmend kaks. hääletame selle üle uuesti, hääletamine on avatud tehnilistel põhjustel. nii et teeme selle uuesti. hääletus on alanud, on lõppenud, vastu võetud M kakskümmend kaheksa. hääletus on avatud. ma, eh, seadmetega oli midagi viga. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend kaks ja M kakskümmend üheksa, identsed, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuld nelikümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja kompromissmuudatusettepanek kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on suletud, vastu võetud kuuskümmend neli ja AFCO viiskümmend üks. Äh, hääletus äh, lõppes, see on vastu võetud. kuld kuuskümmend neli hääletus on alanud. suletud. vastu võetud. Embl kolmkümmend üks hääletus on alanud suletud, vastu võetud. Putš kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Putš kolmkümmend kolm, hääletus on avatud hääletus on lõppenud, vastu võetud Empl kolmkümmend kaks. ja tegelikult see oli identne batch kolmekümne kolmega, batch kolmkümmend neli ja Empl kolmkümmend neli identsed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Batch kolmkümmend viis, Empl kolmkümmend viis. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuld kuuskümmend kuus, hääletus on alanud kõlab nagu rokkbändi nimi. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuld kuuskümmend viis hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. volitused, kuld kaks hääletus on alanud. hääletus on suletud tagasi lükatud. kuld kolm volitustest. hääletus on suletud. tagasi lükatud. liigume edasi põhjenduspunktide juurde. kuuskümmend kaheksa, hääletus on alatud, alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Page neli, hääletus on alanud hääletus on suletud, vastu võetud. meil on nüüd põhjenduspunkt kuus. hääletus on avatud. muudatusettepanek kuus, hääletus on lõppenud, vastu võetud kuld kümme hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend seitse muudatusettepanek, hääletus on alanud. suletud. vastu võetud. üheksas muudatusettepanek, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kuld neliteist hääletus on avatud. hääletus on suletud. FEM üheksa hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. saja kümnes muudatusettepanek hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. sada üksteist. ei, seda me hääletama ei pea. Empl kaksteist, hääletus on avatud. suletud vastu võetud. sada kaksteist muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on suletud, vastu võetud sada kolmteist, hääletus on avatud. suletud, vastu võetud. üksteist muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on suletud, vastu võetud AFCO üheksa hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. Jüri kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada neliteist muudatusettepanek, hääletus on alanud. suletud tagasi lükatud, Empl neliteist hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kuld seitseteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, neliteist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Empl kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on suletud. vastu võetud. Batch kaheksa, hääletus on avatud. suletud vastu võetud. siis muudatusettepanek. kas patch üheksa jäi vahele? tõepoolest, patch üheksa. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksateist muudatusettepanek, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Batch kümme, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. kuld kakskümmend kaks, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Jüri kaksteist hääletus on avatud või siiski batch üksteist hääletus. hääletus on suletud. vastu võetud. Jüri kaksteist, hääletus on avatud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend muudatusettepanek, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks, hääletus on avatud hääletus on lõppenud, vastu võetud ja AFCO kaheksateist hääletus on avatud see oli identne. hääletus on lõppenud. ja kas see hääletatakse ikkagi eraldi? hääletus on suletud. hääletame selle üle sellegipoolest, kuigi see on sam-, ka identne. minu äh, siin hääletusnimekirjas on see eraldi hääletusena välja toodud, nii et hääletame igaks juhuks. AFCO kaheksateist hääletus on avatud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja väga selge enamusega vastu võetud. seega nimeline hääletus äh, muudetud teksti kohta. hääletus on avatud. kas keegi, kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud, kakskümmend viis poolt, kuus vastu ja üks erapooletu. palju õnne! ja ka kõikidele teistele raportööridele, aitäh! ja nüüd lähme edasi järgmise hääletuse juurde. ja ma tänan kolleege, sest te olete kõik kiiresti tööd teinud ja me oleme liikuma väga kiiresti edasi. ja naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine, raportöör on Barbara Spinelli. Barbara, kas sa soovid midagi lisada enne nimelist hääletust? ei soovi. suur tänu, Barbara, asume hääletama kui ma saan selle hääletusnimekirja enda kätte, hetk palun. kolleegid, muudatusettepanek kaheksa, kaheksakümmend, hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. järgmisena kompromiss kaheksa. hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend seitse hääletus algab. vabandan, kolleegid, kompromiss üheksa kõigepealt. kompromiss üheksa, hääletus algab. hääletus lõppes, vastu võetud ja nüüd kaheksakümmend seitse. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa, hääletus algab lõppes. vastu võetud, kaheksakümmend üheksa hääletus algab. lõppes. vastu võetud, viisteist hääletus algab. lõppes. vastu võetud üheksakümmend hääletus algab. lõppes vastu võetud. kuusteist hääletus algab. lõppes. vastu võetud. üheksakümmend üks hääletus algab. lõppes. vastu võetud. üheksakümmend kaks hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud. üheksakümmend kolm hääletus algab lõppes. tagasi lükatud. seitseteist hääletus algab. lõppes. vastu võetud üheksakümmend neli hääletus algab. lõppes. vastu võetud hea ettepanek üheksakümmend viis kuni kuni kaheksateist, üheksakümmend viis kuni, oodake, oodake, oodake, üheksakümmend viis kuni sada kuus kõik koos. kus me olime? üheksakümmend viis, sada kaks koos. hääletus algab. oodake hetke, palun me oleks võinud juba hääletada. teeme siis üheksakümmend viis kuni ükssada. üheksakümmend viis kuni sada koos hääletus algab. teeme veel kord, üheksakümmend viis kuni ükssada hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada üks hääletus algab. lõppes tagasi lükatud sada kaks hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud sada kolm hääletus algab. lõppes. vastu võetud sada neli hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud sada viis hääletus algab. lõppes tagasi lükatud, kaheksateist hääletus algab. lõppes. vastu võetud, sada kuus hääletus algab. lõppes. vastu võetud, sada seitse hääletus algab. sada seitse hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud, sada kaheksa hääletus algab lõppes. tagasi lükata, sada üheksa hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kümme, hääletus algab. lõppes. vastu võetud. sada üksteist hääletus algab lõppes vastu võetud. kompromiss üksteist. hääletus algab. lõppes. vastu võetud. kakskümmend kaks, hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend kolm, hääletus algab lõppes. vastu võetud sada neliteist hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud sada viisteist hääletus algab. me just hääletasime saja viieteistkümnendat, hääletus lõppes vastu võetud kakskümmend neli kuni sada kaheksateist koos, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksateist, hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud. sada kakskümmend, hääletus algab. lõppes vastu võetud sada kakskümmend üks, hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks, hääletus algab. lõppes. vastu võetud. kakskümmend seitse, hääletus algab lõppes. vastu võetud kakskümmend kaheksa, hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kolmkümmend, kolmkümmend kaks koos. ei taha, siis kakskümmend üheksa, hääletus algab. lõppes vastu võetud kolmkümmend, hääletus algab. lõppes. vastu võetud kolmkümmend üks, hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend kaks, hääletus algab. lõppes. vastu võetud. kas me võime teisi koos hääletada? kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend kuus koos. olete nõus? ei. kolmkümmend kolm hääletus algab. ma ei üritan. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend neli hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend viis hääletus algab lõppes. vastu võetud kolmkümmend kuus. me üritasime seda, kolmkümmend kuus hääletus algab. lõppes. vastu võetud kolmkümmend seitse, hääletus algab. lõppes. vastu võetud. Te eelistate väga palju seal, ütleb esimees. hääletus lõppes hääletus lõppes, kordan ikka jälle, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa hääletus algab. lõppes. vastu võetud. kolmkümmend üheksa hääletus algab. lõppes. vastu võetud sada kakskümmend kolm hääletus algab. lõppes. vastu võetud sada kakskümmend neli hääletus algab. lõppes. vastu võetud sada kakskümmend viis hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud nelikümmend hääletus algab. lõppes. vastu võetud nelikümmend üks hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud nelikümmend kaks hääletus algab. Jaan, lõpeta kõne ja hääleta, nagu Birgit ütles. hääletus lõppes. vastu võetud. nelikümmend kolm hääletus algab. lõppes. vastu võetud. nelikümmend neli hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend viis ja nii edasi koos, kas te olete nõus? ei ole, jah. nelikümmend viis hääletus algab. lõppes. vastu võetud, nelikümmend kuus hääletus algab. lõppes. vastu võetud, nelikümmend seitse hääletus algab. lõppes vastu võetud, nelikümmend kaheksa hääletus algab. lõppes. vastu võetud, nelikümmend üheksa hääletus algab. lõppes. vastu võetud, viiskümmend hääletus algab. lõppes. vastu võetud, viiskümmend üks hääletus algab. lõppes vastu võetud viiskümmend kaks hääletus algab lõppes. vastu võetud viiskümmend kolm, hääletus algab. lõppes. vastu võetud põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks, hääletus algab, lõppes. vastu võetud viiskümmend neli, hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud viiskümmend viis, hääletus algab lõppes tagasi lükatud. kompromiss üks, hääletus algab. lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend, hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud. kolm, hääletus algab. lõppes. vastu võetud kuuskümmend üks, hääletus algab. lõppes. vastu võetud kompromiss kaks, hääletus algab. lõppes. vastu võetud kompromiss kolm. hääletus lõppes vastu võetud. kuuskümmend kolm, hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend viis. kuuskümmend viis, hääletus algab. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kompromiss neli, hääletus algab lõppes. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus algab. lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus algab. lõppes vastu võetud kompromiss seitse, hääletus algab. lõppes. vastu võetud. kümme, hääletus algab. lõppes. vastu võetud, seitsekümmend üheksa, hääletus algab. lõppes. tagasi lükatud, üksteist, hääletus algab. lõppes vastu võetud, kaksteist hääletus algab. lõppes. vastu võetud ja lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algab. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend kaks häält poolt, üksteist vastu, erapooletud ei ole, õnnitlused Barbarale tänan kolleegid teie kannatliku meele eest, meil õnnestus üsna kiiresti läbi viia. ja nüüd lähme otse, hoiame tempot üles. Euroopa Varjupaigaamet, Piiter Niedermann on raportöör, kas soovid sõna? ei, tänan. ja läheme kohe hääletuse juurde. Very... ja väga tore oleks, kui tõesti kõik kaasa töötaksid siin nende oluliste hääletuste puhul kas meil hääletusnimekiri ka on. nii et kõigepealt muudatusettepanek kaksteist, kõneleja vabandab. hääletame plokina. lihtsalt hääletamegi plokina. Äh, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppes. vastu võetud kolmkümmend üks poolthäält, kaks vastuhäält, erapooletuid ei ole. ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul, hääletus algas Need teised muudatusettepanekud äh, ei vaja hääletamist. Monika, te lubasite, et ei sega vahele, aga jälle segate. kas kõik kuulsid, kuidas ta vabandas? lõpphääletus nimeliselt äh, tekst muudetud kujul, hääletus algas hääletamine lõppes, kas kõik hääletasid? kas kõik hääletasid? hääletamine lõppes. vastu võetud kolmkümmend poolt, kaks vastuhäält, erapooletuid ei ole. ja nüüd äh, läbirääkimiste äh, Äh, läbirääkimiste jätkamine ja mandaadi andmine, et me peame siin absoluutse häälteenamuse sisse saama, kokku saama, hääletage siis tähelepanelikult, hääletus algas. hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppes kolmkümmend poolthäält, üks vastuhääl, üks erapooletu. ma ei tea, kes vastu hääletas, Peeter, aga leiame ta üles. <laughs> palju õnne, Peeter. ma arvan, et saite hä absoluutse häälte enamuse kokku. palju õnne Well, it has to be every single person. without because one person voted against? Yes. Yeah. Yeah. Colleagues, um, it is possible. ma pean teiega nõu pidama, kolleegid, palun pöörake mulle tähelepanu, ma võin siin ka raportööriga äh, konsulteerima, et kas ta soovib, et ma kontrolliks üle, et oli üks erapooletu äh, palun kuulake, et oleks konsensus olemas, et äh, oli üks erapooletu, üks vastuhääl, tal on vaja absoluutset häälte enamust, nii et üks erapooletu, üks häälte, üks vastuhääl, et me võime siin, ähm, kui me kohal oleme, veel ühe korra hääletada, see on lubatud, nii et võime veel korra uuesti hääletada, kui soovite. aga küsin siin teie kui raportööri käest üle, et äh, kas te äh, soovite näha, kas meil on siin absoluutne häälteenamus on, et äh, kui vastuväiteid ei ole, et äh, ma ei saa seda hiljem teha, ma saan ainult praegu seda teha. palun lõpetage rääkimine. Aksel, teiega mul ei ole probleemi, keegi siin lobises. kas kõik said aru, et keegi ei arva, et ma siin äh, reegleid murraks, et äh, me võime uuesti hääletada, kui raportöör on nõus, vastuväiteid ei ole, hääletame uuesti, meil on vaja absoluutset häälte enamust, et siis me näeme, kas me saame selle kokku, nii et hääletame uuesti seda absoluutse häälte enamuse hääletust, hääletamine on alanud, palun olge tähelepanelikud, hääletamine on alanud. see puudutab siis läbirääkimiste jätkamist, uuendatud mandaati ja läbirääkimismeeskonna koosseisu, äh, äh, kodukorra reegel seitsekümmend kolm, kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppes. selge, äh, ei olnud mingit viga, kontrollisime üle, see, kes enne jäi e-, erapooletuks, hääletas nüüd vastu, väga hea. no nüüd on võimalik ta ikkagi üles leida <laughs> kolmkümmend inimest äh, igal juhul hääletasid õigesti ja nüüd lähen, läheb see plenaari. okei okay,, right, we go to the next, next one now. ja järgmine. lugupeetud kolleegid, meil on veel vaja hääletada, ma tean, et äh, Strasbourg esmaspäeva õhtul on väga väsitav, aga siin on veel paar hääletust. nii et tehkem need ära, järgmine puudutab Aafrika päritolu inimeste põhiõigusi Euroopas, resolutsiooni ettepanek, koordinaatorid on selle kahekümne esimesel novembril kirjalikus menetluses heaks kiitnud ja suul- ja koordinaatorid on siin äh, heaks kiitnud ka suulise äh, küsimuse äh, ja siis peaks see minema jaanuarile, jaanuaris täiskogule esim-, üks hääletus, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. hääletamine endiselt hääletame, kas kõik on hääletanud? osa inimesi läksid ära. peame hääletama nendega, kes siin on. ma ei tea, mis äh, siin juhtus, aga inimesed on, lähevad ära. meil on siin kolm, probleem, et kolmkümmend üks kaarti on, aga hääletajaid on vähem. kas kõik on hääletanud? probleem on teie, mitte minuga. ma tean, et te olete väsinud, me kõik oleme väsinud, tegemist on Strasbourgiga. see ei ole minu asi, kui te WC-s käisite siin on tõesti väga suur erinevus kaartide ja hääletajate vahel. ma ei tea, miks, aga peame uuesti hääletama, tehkem seda uuesti ja kiiresti. Äh, hääletamine on alanud, palun hääletage. Okay, the vote is still open, see what I mean. endiselt hääletame. hääletamine on lõppenud. see läks nüüd küll hästi, kakskümmend üheksa poolthäält, üks e-, vastuhääl, üks erapooletu, aitäh ja järgmine. viimane, kas see on juba viimane, viimane hääletus siis? aitäh kõigile kannatliku suhtumise eest. lõhkeainete, lähteainete turustamine ja kasutamine. viimane hääletus, kolleegid, aitäh tähele no,, kannatlikkuse eest. raportöör on härra Mamikins Andres, kas soovite sõna enne hääletust? tahaksin tänada kõiki äh, variraportööre ja kõiki kolleege, aitäh. aitäh, Andres. hakakem kohe hääletama. kolleegid, tegemist on viimase hääletusega. kolmkümmend eh, üheksa ja nelikümmend, hääletus alanud. hääletamine lõppes. vastu võetud nelikümmend üks, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus algas hääletamine lõppes. vastu võetud. nelikümmend kolm, hääletus algas. ai, seda ei ole vaja hääletada, vabandust. kompromiss kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud nelikümmend seitse ja nelikümmend üheksa hääletus algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud kolm, äh, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, neli pool algas. lõppes. vastu võetud, viis hääletus algas. hääletamine lõppes, vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletamine lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend, hääletus viiskümmend kaks, muudatus äh,, hääletus algas. hääletamine lõppes, tagasi lükatud viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. viiskümmend neli ja seitse, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. viiskümmend viis, hääletus algas hääletamine lõppes. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. viiskümmend üheksa, hääletus algas. hääletamine lõppes. tagasi lükatud viiskümmend üheksa, esimene osa äh,, esimene, teine osa, kes on poolt äh,, hääletus algas. hääletamine lõppes, vastu võetud kuuskümmend, hääletus algas. hääletamine lõppes, vastu võetud kuuskümmend üks, hääletus algas hääletamine lõppes. tagasi lükatud kuuskümmend kaks, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli ja üksteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud kuuskümmend viis hääletus algas lõppes. vastu võetud. kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse ja kaksteist hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss viis hääletus algas. lõppes vastu võetud. kuuskümmend üheksa, seitsekümmend kolmteist, kõneleja äh, vabandab, kompromiss kuus, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. seitsekümmend neli, hääletus algas. lõppes. vastu võetud viisteist, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud. seitsekümmend kuus, hääletus algas hääletamine lõppes. vastu võetud seitsekümmend seitse, hääletus algas. hääletamine lõppes, vastu võetud seitsekümmend kaheksa ja üheksa, hääletus algas. hääletamine lõppes, vastu võetud kaheksakümmend, hääletus algas, lõppes vastu võetud kaheksakümmend üks, hääletus algas. lõppes. Äh, vastu võetud kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud põhjenduspunkt kakskümmend neli hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud, kakskümmend viis äh, hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud, kakskümmend kuus hääletus algas, lõppes, tagasi lükatud, kakskümmend seitse hääletus algas endiselt hääletame kahekümne seitsmendat. hääletamine lõppes. vastu võetud kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletamine lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa, hääletus algas. lõppes, vastu võetud. kolmkümmend, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaks, hääletus algas. lõppes vastu võetud. kolmkümmend kolm, hääletus algas. lõppes. tagasi lükatud. kompromiss üheksa, hääletus algas. lõppes. vastu võetud kolmkümmend seitse hääletus algas. vabandust, kolmkümmend kaheksa hääletus algas. kolmkümmend kaheksa, hääletamine lõppes. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus algas lõppes. vastu võetud. kakskümmend kaks, hääletus algas. lõppes. vastu võetud. kolmkümmend kolm, ah, kakskümmend kolm, vabandust, hääletus algas. hääletamine lõppes vastu võetud ja lõpphääletus nimeliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, erapooletuid ja vastuhääli ei ole. aitäh ja palju õnne Andreisile. kas soovite omalt poolt midagi öelda, härra Mamikins? aitäh, tahaks te lükkaksite edasi lõpphääletuse, mis puudutab äh, läbirääkimiste alustamist, et lükkaksite selle jaanuari edasi? jah, aitäh. aitäh kolleegidele kannatlikkuse eest ja abi eest hääletustega, aitäh! So colleagues um.... lugupeetud kolleegid, austusest kolleegide vastu, kes soovivad päevakorraga jätkata. kui te lahkute, siis palun tehke seda vaikselt. meil on veel kaks päevakorrapunkti. meil on tõesti väga pikk päevakord, aga need on kaks olulist päevakorrapunkti, nii et äh, austusest kolleegide vastu, kes siia jäävad, palun lahkuge vaikselt nii et äh, järgmine päevakorrapunkt viis, äh, mis puudutab siis töödokumendi läbivaatamist, mis puudutab äh, andmete esitamise ja andmete säilitamise määrust ähm, kriminaalasjades elektrooniliste tõendite puhul. kahekümne seitsmendal novembril toimus kuulamine ja olid, kohal oli palju huvitavaid ähm, kõne, äh, kõnelejaid, arutati erinevaid õiguslikke küsimusi, meil oli vaja täiendavaid täpsustusi ja koostatakse erinevad töödokumendid raportööri Birgit Sippeli poolt ja raportöör täna tutvustab meile esimest nendest äh, olulistest töödokumentidest, nii et mul on väga hea meel, et Birgit seda täna teeb. mul on väga kahju, et me peame väga väsitaval es-, Strasbourgi esmaspäeva õhtul seda arutama, aga me töötame pidevalt sellistes tingimustes, nii et äh, vabandan selle pärast, aga aitäh, Birgit, et siin olete ja aitäh eriti teistele kolleegidele, kes siia jäänud on selle olulise päevakorrapunkti jaoks. et Birgit, palun tutvustage seda töödokumenti. jah, tõsi on, tegemist on väsitava õhtuga ja ma pean tunnistama, et ma olen isegi veel väsinum kui tavaliselt, aga teen kõik, mis võimalik selleks, et seda raportit tutvustada. Te olete võib-olla kuulnud, et eelmisel äh, reedel justiits- ja siseasjade nõukogu Austria eesistumisel jõudis üldise lähenemisviisini välja pakutud määruse kohta, mis puudutab andmete esitamist ja andmete säilitamist äh, kriminaalasjades ehk e-tõendite määrust. kas see on äh, põhjus, et seda tähistada? vastupidi, see on põhjus, et meil tekiks stress, sest ainult siis, kui te soovite teha seda, mida tegi nõukogu, kui te tahate komisjoni ettepanekut, mille kohta komisjon Äh, õigusega vajas kolme aastat, äh, et see üldse esitada, kui te tahate sellega, selle kiiresti vastu võtta ja ignoreerida kõiki ähm, kahtlusi, äh, mida on esitanud mitte ainult Äh, teenusepakkujad, vaid äh, ka teadlased äh, ja mm, paljud teised, kui teid ei häiri see, et te ignoreerite kaheksa liikmesriigi tugevat vastuseisu nõukogus, kes tõstasid olulisi põhiõigustega seotud küsimusi, mis puudutab praegust nõukogu seisukohta Äh, kui te tahate lihtsalt äh, kokkuleppele jõuda enne aasta lõppu selleks, äh, et rääkida seda, sellest, kui meelekindlad te olete, et kuidas te jõuate kokkuleppele, ignoreerides ähm, kõiki muid olulisi aspekte, siis see ei ole minu meelest hea õigusloome, et siin on väga olulisi äh, kahtlusi väljendatud. Äh, need on minu jaoks kinnitanud seda, kuidas meie Euroopa Parlamendina oleme otsustanud seda küsimust arutada. koos variraportööridega otsustasime, et meie seda e, kiiresti ei käsitle ja ei keskendu sellele, et soovime kokkuleppele jõuda enne mandaadi lõppu, vaid äh, vastupidi, me tahame äh, tõesti väga põhjalikult seda analüüsima, äh, selleks et tõesti käsitleda kõiki neid olulisi probleeme, mida on erinevatel eelnevatel kohtumistel tõstatatud ja erinevates dokumentides tõstatatud äh, äh, libe äh, kuulamisel tutvustati muuhulgas ka väga olulist kriitilist uurimist, on meil olnud äh, ka terve rida variraportööride kohtumisi, kuhu me kutsus, kutsusime erinevate osapoolte esindajaid, keda see puudutab, me rääkisime andmekaitse ekspertidega, telekommunikatsiooni operaatoritega, kohtunikega, muuhulgas Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikega, advokaatidega aga loomulikult ka komisjoni ja nõukogu esindajatega. ja kõik mõttevahetused äh, meie jaoks rõhutasid seda, et äh, ettepanekuga on seotud äh, väga olulised õiguslikud küsimused, mida tuleb käsitleda väga kõikehõlmavalt. ja sellepärast täna tutvustan teile esimest töödokumenti, milles annan ülevaate erinevatest õiguslikest valdkondadest, kus on vaja täiendavaid täpsustusi, tagamaks seda, et äh, me koostame äh, õiguslikult äh, pädeva ettepaneku, mis puudutab andmete esitamist ja andmete säilitamist, kuna see dokument on teile kõigile saadetud, teen ainult mõned märkused üksikute küsimuste kohta. õigusliku aluse küsimus komisjoni ettepanek äh, tugineb äh, artiklile äh, kaheksakümmend kaks, see puudutab õiguslikku koostööd kriminaalasjadest Euroopa Liidus, vastastikus, otsuste vastastikuse tunnustamise alusel ja kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise alusel, aga välja pakutud instrument tooks sisse täiesti uue õigusliku koostöö taseme kriminaalasjades. esimest korda äh, Äh, ühe liikmesriigi kohus võiks äh, otse nõuda elektroonilisi tõendeid, muuhulgas äh, sisuandmeid teenuse osutajalt või selle õiguslikult esindajalt teises liikmesriigis, ilma selleta, et vastav liikmesriik oleks teavituse saanud või oleks osa sellest menetlusest. mind tegelikult üsnagi üllatab, et mõned liikmesriigid nõukogus äh, ei olnud üldse mures, äh, ähm, kui nad nõustusid sellise õiguse ekstraterritoriaalse kohaldamisega, see on äh, veelgi rohkem nii, võttes arvesse liikmesriikide erinevusi, mis puudutab kuritegude määratlemist ja ka menetlusreegleid kuritegude uurimisel. ja seetõttu selline dramaatiline Äh, vastastikune õigusabi ja harmoneerimata äh, kuri, äh, kriminaalõiguses ei ole lihtsalt võimalik ja mis puudutab andmekaitse tagatisi, siis see instrument lubaks juurdepääsu erinevat tüüpi andmetele. Need andmed tihti võimaldavad väga konkreetse ülevaate saamisest mingist inimesest, aga need välja pakutud andme tüübid, äh, mille puhul on ette nähtud künnised, ei ole määratletud ja see tähendaks äh, väga, juurdepääsu väga spetsiifilistele andmetele. ja see juurdepääsu saamine oleks lihtne, et äh, seal ei ole mingit äh, erinevust tagatiste osas, mis on ette nähtud te, virtuaalmaailmas või tegelikus maailmas ja tagatised, komisjoni ettepanek ja nõukogu ühine äh, lähenemine soovivad äh, andme esitamise, andme säilitamise võimalust äh, kõigi kuritegude puhul ja andmete esitamise määrus oleks kõigi kuritegude puhul, mida karistatakse vähemalt kolmeaastase vanglakoristusega ka ja siin eh, top-, tap-, topeltkaristatavuse põhimõtet enam ei koheldata, eh, koheldata. ja ma ei arva, et me saame sellega nõustuda, võttes arvesse seda, et eh, kriminaalõigus ei ole liikmesriikides, karistusõigus ei ole liikmesriikides harmoneeritud. ja et äh, mõningates liikmesriikides on jumala teotamine endiselt ähm, mm, kuritegu. Need on ähm, asjad, mida ma olen selles esimeses töödokumendis välja toonud ja sellele üldisemale töödokumendile järgnevad äh, täiendavad töödokumendid, mida ma koostan äh, variraportööridega ja igas ühes käsitleme mingit äh, konkreetset valdkonda ja seos teiste õigusaktidega ja andmete esitamise ja andmete säilitamise määruste teost, rakendamine kol-, suhted kolmandate riikide õigusega ja mm, kaitsemeetmed ja e-, edasikäivamisvõimalused ja äh, määr-, Euroopa Parlament äh, mõistab, meie variraportööridena, raportööridena mõistame, Ähm, et, äh, et äh, õiguskaitseasutused, kes soovivad andmeid saada, on äh, väga frustreeritud, kui nad andmeid ei saa, sellepärast et andmeid ei ole piisavalt säili-, kaua säilitatud või et andmeid säilitatakse väljaspool Euroopa Liitu ja me mõistame ka teenusepakkujate probleeme, kellel on probleeme Mm, sellega, kui teised liikmesriigid soovivad tõi-, tõendeid saada. aga me tahame võtta tõsiselt äh, korralikku õigusloome põhimõtet ja me ei ole nõus sellise ettepanekuga, mis praegusel kujul tõenäoliselt äh, annab alust kohtuprotsessideks, nii et me võtame oma kohustusi tõsiselt, äh, lootuses, et kõik teised teevad seda ka ja siis edaspidi esitan täiendavaid töödokumente kus pööran mm, tähelepanu teistele valdkondadele ja üritame siis luua sellist õigusakti, mis oleks tõesti kasulik, millel oleks lisandväärtus ja mis äh, jääks kehtima ka siis, kui keegi selle vastu kohtusse pöördub. suur tänu. nüüd äh, läheme kohe selle juurde, kas keegi soovib vastata. variraportöörid siis roheliste nimel ja siis Kornelia. jah, juhataja, lugupeetud kolleegid, äh, armas Birgit, äh, sinu töödokument äh, toob kõik need probleemid hästi välja, on terve rida väga olulisi küsimusi nii konstitutsiooniõiguslikke, Euroopa õiguslikke, põhiõiguslikke kui kriminaalmenetlust puudutavaid probleeme nagu nõukogu ja komisjon soovivad, see asi igal juhul minna ei saa. viimase, eelmise reede üldises lähenemisviisis on äh, ette nähtud ainult teav-, teavitamismenetlus, et isegi kui riik, milles, äh, millelt nõutakse tõendeid, kui neil on mingeid vastuväiteid, siis ei äh, oma edasilükkavat mõju. ja see teavitamis menetlus äh, pandi sinna sisse ainult liikmesriikide survel. lõpuks äh, oleks peaaegu kokku saadud isegi blokeeriv vähemus äh, nõukogus ja niimoodi sellist äh, teemat ei tohi käsitleda, seetõttu on hea, et me ei kiirusta siin ja et me analüüsime nii detaile kui suuri küsimusi rahulikult. Mm, ootan ühist tööd selle töödokumendiga, aitäh! okay,. suur tänu, kas keegi teine soovib? Kornelia, palun. jah, lugupeetud kolleegid, kui vaadata seda, mis meil siin on, siis me näeme, et meil ei ole harmoneeritud karistusõigust, nagu raportöör juba ütles. nii et äh, lepingulisest aspektist on see tõesti väga küsitav, et kuidas äh, seda, mis äh, meil siin dokumendis kirjas on, on võimalik äh, aluslepingutega äh, klappima panna. ja see asi, mis meil on juba erinevates dokumentides tagatiste kohta, et selles osas ei saa küll edasi minna. andmete edastamine, et kuidas seda tuleks reguleerida, ka siin on väga palju küsimusi eriti mis puudutab äh, ka seda, et äh, telekommunikatsiooniettevõtetel on väga suuri kahtlusi ja tahaksin nüüd esitada küsimuse, kas on üldse mõttekas sellise dokumendiga sellisel kujul edasi töötada, kas ei oleks mõttekam teha seda, mida terve rida eksperte on öelnud, et äh, käesolevaid meetmeid tuleb analüüsida, vaadata, kas nad on, toimivad korralikult, neid on vaja võib-olla mm, parandada, et õigusabilepinguid on vaja äh, laiendada, see tunduks meile olevat palju mõttekam kui selle menetluse äh, algatamine. nii et mina ei ole raportööriga nõus, et me peaksime tööd jätkama selle kallal. minu meelest ähm, on see iseenesest vale tee ja ma ei ole kindel, et me peaksime seda vale teed äh, jätkama või äkki me peaksime lihtsalt tagasi lükkama selle, selle dokumendi. kas keegi teine soovib sõna võtta? Um... Birgit, kas sa tahaksid teha kokkuvõtte sellest, kuidas sa tahaksid jätkata, eriti, eriti seoses teiste töödokumentidega? ma arvan, et eh, lisaks sellele, mida Kornelia juba ütles, on, on tõsiseid probleeme, aga minu seisukoht on selline, või mulle tundus kõikide variraportööride koosolekutest, et me ei saa mööda vaadata sellest, et tõendid mäng, e-, õetõenditel on üha olulisem osa eh, kriminaalasjades tõenditel. Eh, me ei saa unustada sõrmejälgi näiteks, kui me, kui meil on võimalus neid saada, nii et e-tõendid ei tohi samuti kõrvale jätta. Eh, ma arvan, et nendest probleemidest, mis meil siin on, mõned nendest probleemidest, mis prokurörid on tõstatanud, need on võimalik lahendada tehes tööd olemasolevate instrumentidega, näiteks ma ei mõista, miks teenusepakkujad peaksid andma vastuse võib-olla kümne päeva jooksul, aga ametiasutustel on aega neli kuud, nii et see on midagi, mida võiks parandada. ja veel üks probleem on see, et olu, et tõsiste juhtumite puhul on vajalik, et oleks olemas vähemalt mingi teave, et isikut või rühma identifitseerida, nii et meie praeguse õigustiku puhul me peame täpselt äh, paika panema, kus on see lünk, mida on vaja täita, sest praegu tundub, et see instrument on üks instrument kõige jaoks, me peame täpsemalt väljendama seda, milleks seda kasutatakse, kuna kui me vaatame kuritegude äh, Ehm, definitsiooni seal, siis võib seda kasutada justkui kõigeks, komisjon seda, sellega nõus ei ole, komisjoni sõnul on meil veel ka teised instrumendid, aga me peame täpselt väljendama, millist teavet võib koguda, mis eesmärgil, kui palju seda teavet võib koguda, kuna üha digitaliseeruvas maailmas kogu meie elu sõltub elektroonilistest andmetest ja nii on see ka e-tõendite puhul, nii et eh, e-andmetel on tähtis osa sellest kõigest, aga me peame ka e, samm-sammult e, üha enam ühtlustama oma eeskirju, nii et me peame tegema enam, me kindlasti leiame, me peame lahenduse leidma, aga me ei saa kõiki probleeme ühe meetmega lahendada, me peame seda küsimust tõsiselt võtma ja ma olen veendunud, et lõpuks on meil ettepanek mis annab teatavad vastused, aga mis ei tee kompromisse põhiõiguste osas ega meie eh, kohtusüsteemide osas. nii et eh, mina ootan kõikide variraportööridega koostöö tegemist ja viimaks tahaksin eh, tõstatada selle, et me teame kõik, et e-tõendid on olulised, aga ka me, ka kõikidest fraktsioonidest tuli siin probleeme, tõsteti probleeme, nii et see tähendab, et me peame sellega tõsiselt tööd tegema, selle asemel, et sellega kiirustada. ja me peame näitama, eriti enne valimisi, et me võtame asju tõsiselt. meie siin parlamendis võtame asju tõepoolest tõsiselt ja me ainult ei tee siin nägu. aitäh, Birgit suur tänu, kolleegid, selle eest. järgmine, järgmised töödokumendid on selge, kuidas sa tahad jätkata. nii et suur tänu Birgitile selle eest. ja ma vabandan, et me peame seda asja esmaspäeva õhtul siin arutama. aga see on väga oluline ja mul on hea meel, et me seda tegime. meil on päevakorras veel üks punkt, millega saame kiiresti ühele poole ja selleks on punkt kuus, komisjoni ajutise delegatsiooni külaskäik Washingtoni juulis, meid ei ole siin kuigi palju alles, nii et teen selle kiiresti. tundub hullumeelne kõiki neid asju arutada, nii et meid ei ole väga palju kohal, aga sellegipoolest vaatan kiiresti põhilised punktid raportist üle. tegu oli ajutise delegatsiooni külaskäiguga kuueteistkümnendal kuni üheksateistkümnendal juulil meiega oli kaasas ka Natali Kriisbeck, kes on terrorismi erikomisjoni esimees. ja ma arvan, et tegu oli väga tugeva delegatsiooniga ja väga sisukate kohtumistega, eriti seoses andmekaitseraamistikuga, esimese ülevaate osas parlamendi resolutsioon nagu me mäletame, ajastus oli seega hea. see koondleppe, koondlepet arutasime, erinevaid seadusi ja loomulikult Facebooki ja Cambridge Analytica skandaali me arutasime eh, PNR andmeid, küberküsimusi, välisvõitlejate teemat ja nii edasi meil olid üldised eh, kohtumised ka viisanõudest loobumise vastastikuse eh, kohta, küberkuritegevus e, e-tõendid, USA Cloud Act eh, ja erinevad ehm, lepingud. meie päevakava näitab, et oli, meil oli väga tihe päevakava, seitse koosolekut erinevate vabaühenduste ja sidusrühmadega ja ma arvan, et eriti tahaksin välja tuua siin äh, USA andmekaitse raamistiku koosolekut, kus ma arvan, meie lähetust võeti väga tõsiselt. meil on siin oluline osa või väga eriline osa. ja meie komisjonil on siin oluline tähtsus ja oli selge, et meid võeti tõsiselt. isegi Valges Majas kohtumistel, kus asjad on praegu väga need tüüs ei ole kuigi funktsioneerivad. aga meiega arutati tõsiselt andmekaitseramistikku. mina näen seda väga strateegiliselt. see toimib kahel väga selgel viisil. USA süsteem eh, USA süsteemil läheb aega mitu aastat või isegi kuni kolm aastat selleks, et kedagi ametisse määrata, aga Trumpi puhul äh, kuna ta on selline düsfunktsionaalne president, tal läheb nii kaua aega, et inimesi ametisse määrata ja siis ta nad ka vallandab. nii et see loob äh, sellise väga kafkaliku olukorra. nii et me tegelikult ei saanud kokku äh, julgeolekunõunikuga. meil ei ole ka siin juhtivat äh, rolli samuti ka viisanõudest äh, loobumise programmiga. ma arvan, et see oli hea alus libe komisjoni pidevale survele ja see on äh, taaskord frustreeriv. me peame siin vaeva nägema, aga on selge, et nad teavad, milline on meie seisukoht ja nad teavad, et parlamendil on siin äh, Eh, tugev positsioon. mis puudutab eh, Cloud Acti, seda arutasime ka e-tõendite küsimust. Eh, see, et, et USA asutustel oleks võimalik andmetele ligipääsu saada kolmandates riikides, kõike seda arutati ja ma arvan, et taaskord me arutasime seda põhjalikult USA ametiasutustega ja meil oli eh, üsna hea ligipääs neile. Eh, väga palju liikmeid täna kohal ei ole, aga ma tahaksin rõhutada seda, et libe komisjon nii eh, paljude heade konkreetsete kohtumistega me lõime sellise hea pretsedendi see kindlustas meie positsiooni ka tulevikuks. ja kui Atlandi-ülene delegatsioon oleks kohtunud kogu nädala, siis viimased kaks päeva oleks samuti tegeldud meie probleemidega seoses Cloud Actiga ja muuga USA delegatsiooni palvel nii et need ei ole ainult meie probleemid, mis on USA-s olulised, aga ka see, kuidas libe komisjon nende küsimustega tegeleb, ka seda austatakse teiselt poolt. ma ütlen, et austatakse, kuna loomulikult ei ole me kõiges ühel nõul, aga austus on sellegipoolest hea asi. ja ma arvan, et delegatsiooni liikmed käidusid kõik väga hästi, ma tahan tänada meie ametnikke ja delegatsiooni liikmeid kogu tehtud töö eest. ja ma arvan, et see on üks meie mandaadi edulugusid. et meie poliitika teadmised siis USA-ga seoses on tõesti ja oskused on tõesti suurenenud rahvusvaheliste lepingute vallas ja eh, vastastikuse viisanõudest loobumise vallas, nii et ma arvan, et see on väga positiivne, võiksin siin jätkata aga üldiselt ma arvan, et tegu oli väga positiivse lähetusega, teised komisjonid eh, parlamendis on seda samuti tähele pannud okay.. And next time you have to come, Birgit, don't you? Because you didn't come, did you, in July? juulis eh, sina osa ei võtnud, sest eh, sul on väga palju tegemist Saksamaal. tema oli kohal aga eelmisel mitte. või sellegipoolest kõiki, kõikidel lähetustel osalesid sa? mitte ka kahel viimasel. millisest käib jutt? Silicon Valley'sse lähetusel sai käinud nii et edastage palun mu tänu teistele lähetuse liikmetele ja suur tänu ametnikele, mis kell tegelikult praegu on? ja tänu ka Jose Manuelile ja kõik, kõigile meie töötajatele, ametnikele ja Jaapani ja Korea kohtumistel samuti me näeme seda, et meie oskused tõesti kanduvad üle ka teistele koosolekutele, nii et eh, see tõepoolest on edendanud meie tööd, nii et suur tänu libesekretäriaadi meeskonnale. ma arvan tõesti, et me peaksime enda üle väga uhked olema, nii et aitäh. Te võite lahkuda, suur tänu